ei ole leidnud äh, vastuhääli ja seetõttu on see kinnitatud ja teiseks juhin teie tähelepanu äh, sellele, et vastavalt kodukorra artiklile kakskümmend seitse A andis mulle komisjonide äh, esimeeste konverents teada, et keskkonnakomisjon ei äh, soovi teatud äh, rakendusmeedet jõustada, see puudutab äh, teatud komisjoni määrust, mille teemaks on teatud loomsete toodete eksport Bosnia-Hertsegoviinast. ja kui fraktsioon, üks fraktsioon või nelikümmend äh, saadikut ei ole selle soovituse vastu, siis äh, see on kinnitatud. see soovitus on kättesaadav äh, veebilehel Seanss on direkt lingi all. Need olid mõlemad teadaanded ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde nõukogu ja komisjoni avaldused Vibo lepingu projekt nägemispuu-